Äh, avaldused fraktsioonide moodustamise kohta vastavalt kodukorra reeglile kolmkümmend on äh, presidendile edastatud. kõik äh, dokumendid, mis puudutavad valimiste tulemusi, on samuti edastatud vastavalt, vastavatele komisjonidele, vastavalt kodukorra reeglitele ja need liikmed, kes on parlamenti valitud, võivad nüüd siis vastavalt artiklile kolm lõikele kaks asuda täitma oma kohustusi, juhul kui nad on esitanud kirjaliku avalduse, et nad ei ole mitte mingil äh, muul ametikohal, mida vastavalt kodukorra reeglile seitse äh, neil ei tohi olla, äh, sest see ametikoht on kokku sobimatu Euroopa Parlamendi saadikuks olemisega kui selline avaldus on esitatud, siis võib saadik vastavalt kodukorra reeglile kolm osaleda istungitel, omades kõiki õigusi. ja seda juba enne, kui tema mandaat on kontrollitud. ning ma tahaksin meelde tuletada seda, et üksteist saadikud ei ole veel sellele avaldusele alla kirjutanud. palun tehke seda koheselt täna hommikul